kallid kolleegid, äh, meie koosolek on alanud. Äh, härra Juncker teatas eile, äh, milline on komisjoni koosseis, kuidas on pädevused jagatud erinevate volinike vahel esimeeste konverents, komisjoni esimeeste konverents, mis toimus eile pärastlõunal, äh, äh, langetas otsuse, mis siis esitatakse tänasele esimeeste konverentsile. Äh, see otsus puudutab siis neid komisjone, kes on pädevad volinike kandidaatide kuulamise eest ja samuti langetati otsus kuulamiste ajakava kohta. eelarvekomisjon on pädev kuulamaks eh, siis eh, proua Georgieva kuulamist, eh, see on siis volinik, kes hakkab vastutama eelarve eest ja koostöö eest kontrollikojaga. mis puudutab kuulamiste ajakava, siis need kuulamised toimuvad kahekümne üheksandast kolmekümnenda septembrini ja ka esimesel oktoobril ja siis kuuendal, seitsmendal ja kaheksandal oktoobril ja mina Äh, palusin, et kõik need kuulamised, mis puudutavad eelarvekomisjoni, ei toimuks siis, kui me hääletame kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvet. samuti kirjalikult väljendasin huvi, et me tahaksime osaleda äh, härra Kadaise kuulamisel, arvestades tema pädevust eelarve vallas. Äh, nii palju siis infost, mida tahtsin teile edastada päevakorra kohta tahaksin Äh, teada, kas te olete päevakorraga nõus, jah, niisiis nüüd äh, läheme hääletuse juurde ja kõigepealt äh, raport, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmise ja tegemist on siis raportitega, millega tutvusime eelmisel nädalal ja ka üle-eelmisel nädalal esimene raport, mida me siis arutame, eh, eh, puudutab eh, Esteban Gonzalez Ponsi raportit ja see on siis globaliseerunud kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine Castilias ja Leonis ja seitsmesaja tuhande euro ulatuses tahetakse siis vahendeid, vaatame läbi muudatusettepanekud, meil on muudatusettepanek kuus, see on siis kaetud, seega seda meil pole vaja hääletada, muudatusettepanek seitse on, eh, siin on raportöör selle tagasi lükanud, kes on poolt kes on vastu? erapooletud niisiis see muudatusettepanek on tagasi lükatud. kaheksa, see on juba kaetud, seega pole vaja hääletada, muudatus üheksa, raportöör on vastu, kes on poolt? vastu? kes on poolt, kordame veel kord, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? Neid ei ole. viisteist poolt, äh, neliteist vastu, muudatus on vastu võetud kümme, see on juba kaetud, ei ole vaja hääletada, sama kehtib üheteistkümne, kaheteistkümne, ühe, kahe, kolme kohta, muudatus neli. raportöör on vastu, kes on poolt? ma teen ettepaneku, et me hääletame elektrooniliselt. niisiis, kes on äh, poolt, vajutage rohelist nuppu, kes on vastu, vajutage punast nuppu, nii hääletus on alanud. muudatus äh, neli hääletus on lõppenud. muudatusettepanek on vastu võetud äh, äh,. niisiis äh,, ei, vabandust. vabandust äh,, muudatusettepanek on tagasi lükatud viieteistkümne vastuhäälega, kolmteist inimest oli poolt ja kaks olid erapooletud. viis on juba kaetud, seda pole vaja hääletada ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul. hääletame elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? Äh, härra Debre, kas te soovite sõna võtta? ma ei tea, mis on juhtunud, härra esimees, mul on hääletuskaart, aga see ei to-, see ei toimi. mina hääletasin poolt hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt ja sinna lisandub veel härra Depree hääl, niisiis kakskümmend üheksa poolthäält, neli vastuhäält ja erapooletuid ei ole. ja nüüd äh, annan sõna, ei, me ei anna sõna, me hakkame hääletama Äh, hääletame muudatusettepanekuid, äh, mis on seotud Paul Tangi raportiga. Äh, see puudutab siis globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmist Hollandis ja muudatus number kuus on juba kaetud, seda pole vaja hääletada. muudatus seitse, raportöör on poolt niisiis, kes on poolt? kas tahate hääletada elektrooniliselt? hääletame siis elektrooniliselt. nii. kes on poolt? tõstke kätt, palun. peaaegu kõik on poolt. kes on vastu? vastuhääli ei ole, erapooletud? niisiis, see muudatus on vastu võetud, kaheksa ja üheksa on juba kaetud, neid me ei hääleta. muudatus kümme, raportöör on poolt. kes on poolt? aitäh. üksteist, raportöör jällegi poolt, kes on poolt? kaksteist, raportöör on poolt, kes on poolt? niisama tulemus, muudatus kolmteist, raportöör on poolt, kes on poolt? vastuhääli pole, aa jaa, vabandust. on ikkagi vastuhääli ka, muudatus neliteist, kes on poolt? raportöör on poolt. aitäh, kes on vastu? viis vastuhäält, muudatus üks seda pole vaja hääletada, see on juba kaetud, muudatus kaks, raportöör on poolt. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? muudatus kolm on juba kaetud, seda me ei hääleta muudatus neli, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, kaks erapooletut, muudatus viis on juba kaetud, seda pole vaja hääletada. nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on vastu võetud äh, kakskümmend kaheksa poolthäält, kolm vastuhäält. ja, ja veel härra Debre hääl tuleb ka juurde lisada, vabandust. nüüd äh, hääletame äh, muudatusi Eh, Leadni Rada raporti osas, eh, see puudutab samuti globaliseerimise kohanemise Euroopa fondi tehniline abi, muudatus kümme kõigepealt, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh. Eh, kes on vastu? erapooletud kaks erapooletut. see on vastu võetud. muudatus üksteist, raportöör ei ole nõus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see on tagasi lükatud. muudatus kaksteist, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? see muudatus on tagasi lükatud. muudatus kolmteist, raportöör on poolt. kes on poolt? võib-olla peaksime hääletama elektrooniliselt. niisiis alustame hääletust, elektrooniline hääletus, muudatusettepanek kolmteist. kas kõik on hääletanud? Äh, härra Debre, teie hääle võtame arvesse, niisiis hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud kakskümmend viis poolthäält ja kuus vastuhäält. muudatus neliteist. raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. viisteist, raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? vastuhääled? keegi ei ole vastu, erapooletud? kaks erapooletut. kuusteist. raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? seitseteist, raportöör ei ole nõus. kes on poolt? vastu erapooletud, kolm erapooletut, see muudatus on tagasi lükatud. muudatus kaheksateist, raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? erapooletuid ei ole, see muudatus on vastu võetud. muudatus üheksateist, raportöör ei ole poolt, kes on poolt? Äh, hääletame elektrooniliselt, et tulemus oleks selgem, niisiis hääletus on alanud. Äh, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? härra Depre on poolt. hääletus on lõppenud. see muudatus on vastu võetud, seitseteist poolthäält ja viisteist vastuhäält muudatus kakskümmend. raportöör on poolt. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud. see muudatus on vastu võetud. muudatus üks, raportöör on poolt. kuidas palun? niisiis, muudatus üks, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh. kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletud, kolm erapooletut. see muudatus on vastu võetud. muudatus kaks, raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? erapooletuid ei ole, see muudatus on vastu võetud. muudatus kolm, raportöör on poolt. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? kolm erapooletut. see muudatus on vastu võetud. muudatus neli raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? kolm, erapooletud nüüd? erapooletuid ei ole. muudatus viis, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? erapooletuid ei ole, muudatus on vastu võetud. muudatus kuus, raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? kaks erapooletut. see muudatus on vastu võetud. muudatus kuus, raportöör on poolt. vabandust, muudatus seitse, ütleb esimees raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm vastu, kes on erapooletud? ka kolm erapooletut. kaheksa raportöör on poolt, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm vastuhäält, kes on erapooletud? erapooletuid ei ole kaheksas oli see, mida me hääletasime, nüüd üheksa. raportöör on poolt. kes on poolt? vastu? erapooletud? kaks erapooletut, äh, kolm. nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul, elektrooniline hääletus ja hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud, härra Depree on poolt. kakskümmend kuus poolthäält, niisiis äh, see tekst muudetud kujul on vastu võetud, kolm vastuhäält oli. ja nüüd äh, hääletame muudatusettepanekuid, mis puudutavad äh, Georgios äh, Kürtsose raportit, tegemist on jällegi globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmisega, äh, mis puudutab Makedooniat, Makedooniat, jutt käib kuuest miljonist üheksakümne kuuest tuhandest. muudatus kuus on juba kaetud, seda me ei pea hääletama, seitse. raportöör on vastu, kes on selle poolt? muudatus seitse, kes on poolt? tulemused on üsna lahkuminevad, seega teen ettepaneku, et me hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. härra Debre, kas teie kaart toimib nüüd, suurepärane niisiis hääletus on vas-, äh, muudatus on vastu võetud seitsmeteist poolthäälega, viieteistkümne vastu, kaheksa nüüd. raportöör on poolt. elektrooniline, ei ole vajalik elektrooniline hääletus, äh, käe tõstmisega, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? vastuhääli ei ole, kes on erapooletu? erapooletuid ei ole, see muudatus on vastu võetud. üheksa on kaetud, kümme samuti ja üksteist ka, kaksteist, raportöör ei toeta seda muudatust. kes on poolt? niisiis, muudatus kaksteist, äh, hääletame elektrooniliselt, niisiis äh, hääletus on alanud hääletus on lõppenud see muudatus on vastu võetud seitsmeteistkümne poolthäälega, viieteistkümne vastuhääle vastu. muudatus kolmteist. raportöör toetab seda muudatust, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletud. erapooletuid ei ole, see muudatus on vastu võetud see oli nüüd kolmteist, nüüd neliteist. raportöör ei toeta seda, kes on poolt? nii, kas hääletame jällegi elektrooniliselt, niisiis jah, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud see muudatus on tagasi lükatud kahekümne häälega kümne vastu. viisteist on juba kaetud, seda me ei hääleta, samuti muudatused üks ja kaks ja kolm ka. neli, raportöör ei toeta seda muudatust. hääletame elektrooniliselt. niisiis, muudatus neli jah, me hääletame elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? see on vastu võetud kuueteistkümne häälega viieteistkümne vastu ja kaks erapooletut. muudatus viis on juba kaetud ja nüüd hääletame kogu teksti. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on sellisel juhul lõppenud ja see raport on vastu võetud kahekümne üheksa poolhääl-, poolthäälega nelja vastuhääle vastu ja erapooletuid ei ole. ja nüüd hääletame muudatusettepanekuid, mis puudutavad Sigrid Muressani raportit, see puudutab siis globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist Rumeenias Kampia Tursis ja jutt käib kolmest miljonist viiesaja seitsmekümne ühest tuhandest saja viiekümnest eurost. muudatus eh, seitse on juba kaetud, muudatus kaheksa, raportöör ei ole nõus, kes toetab seda muudatust? muudatus kaheksa. kes eh, on vastu? kes on erapooletud? tagasi lükatud. nüüd muudatus üheksa. raportöör võib-olla raportöör siin täpsustaks asja. aitäh, esimees äh Viktor Negrescu tegi selle muudatuse ja alguses me pidime selle lugema vastuvõetamatuks, sest ta e, tegi ettepaneku võtta arvesse ka inflatsiooni, aga seda me ei saa teha, tuginedes siis e, globaliseerumise kohanemise fondi määrusele, aga nüüd me oleme töötanud välja kompromissi suulise muudatusettepaneku, e, mis juhib tähelepanu sellele väga pikale perioodile, mis äh, kulus ning see on kooskõlas äh, fondi määrusega, niisiis ma teen ettepaneku, et äh, me teeme suulise muudatusettepaneku, kus ütleme, et kahetseb, et protsess on kestnud seitseteist kuud ja arvestades kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta inflatsiooni on ostujõud langenud ning kutsub komisjoni üles välja pakkuma meetmeid, et tegeleda sellise küsimuse, sellise olukorraga tulevikus. sellisel kujul saab selle muudatuse lugeda vastuvõetavaks Äh, kes on selle muudatuse poolt? Te kuulsite raportööri täpsustust, niisiis, kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletud, erapooletuid ei ole, üks erapooletu siiski niisiis see muudatusettepanek koos selle suulise täpsustusega raportöörilt on vastu võetud. muudatus kümme. raportöör ei toeta seda muudatust, kes on poolt? kes on vastu? see on tagasi lükatud. muudatus üksteist siin on jällegi suuline täpsustus raportöörilt, raportööril on sõna. aitäh, esimees. me tahaksime eh, tähendab, see suuline muudatusettepanek teeb ettepaneku kustutada ära muudatuse viimane osa, nii et, et muudatusettepanek kõlab, rõhutab, et tööturutingimused on viimase seitsmeteist kuu jooksul muutunud ning leiab, et edasine analüüs kahe tuhande neljateistkümnenda aasta majandus- ja finantsolukorra põhjal tuleks läbi viia ja viimase osa, mis viidatakse läbivaadatud eelarveraamistikule, kustutatakse, sest me ei saa seda praegu läbi vaadata, see oleks vastuolus fondi määrusele. niisiis, ma teen ettepaneku, et me võtame selle muudatuse vastu aitäh selle selgituse eest, niisiis hääletame ühte-teist, kes on poolt. aitäh, vastu. kolm vastuhäält, erapooletud. erapooletuid ei ole, niisiis see on vastu võetud, muudatus üksteist on vastu võetud, muudatus kaksteist. raportöör on selle poolt Äh, koos ühe täpsustusega. kes on poolt? aitäh, vastu? kolm vastuhäält, erapooletud? erapooletuid ei ole. see on vastu võetud, muudatus kolmteist on juba kaetud, neliteist, raportöör on poolt, kes on poolt? vastu. Äh, niisiis, see on vastu võetud. muudatus viisteist, raportöör on poolt, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, see on vastu võetud. kuusteist, raportöör on poolt. kes on poolt? Äh, kes on vastu? kolm vastuhäält, ei neli, viis. ja kes on erapooletud? keegi ei ole erapooletu muudatus on vastu võetud, muudatus seitseteist. raportöör seda ei toeta, kes on poolt? jah, ma arvan, et me peame hääletama elektrooniliselt, niisiis hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud see on vastu võetud seitsmeteistkümne häälega kolmeteistkümne vastu. kaheksateist järgmisena. raportöör toetab. kes on poolt? kes on vastu? kes on erapooletud? erapooletuid ei ole. niisiis, vastu võetud üheksateist, raportöör ei toeta seda, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud erapooletuid ei ole, see on tagasi lükatud. muudatus üks on juba kaetud, seda ei hääleta, samuti ei hääleta kahte, muudatus kolm. raportöör toetab. kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletud see on vastu võetud, muudatus neli, raportöör ei toeta. kes on poolt? me hääletame elektrooniliselt. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud see on vastu võetud kuueteistkümne poolthäälega, kolmeteistkümne vastuhääle vastu ja kolm erapooletut oli ka. nüüd muudatus viis, raportöör ei toeta. hääletame elektrooniliselt kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. see on vastu võetud kuusteist kolmeteistkümne vastu. kuus on juba kaetud, seda ei hääleta ja nüüd hääletame siis kogu teksti muudetud kujul. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud see tekst on vastu võetud, kakskümmend üheksa poolthäält ja kolm vastuhäält, erapooletuid ei ole. ja nüüd oleme jõudnud siis Anneli Jäätenmägi eh, raporti juurde. Eh, jutt on jällegi fondi kasutusele võtmine üheksasada kuuskümmend tuhat eurot Aragoni regiooni jaoks, muudatus kuus on juba kaetud muudatus seitse koos täiendusega. raportöör toetab seda muudatust, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? erapooletuid ei ole, vastuhääli ka ei ole, see on vastu võetud kaheksa, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm vastuhäält, äh, erapooletud? erapooletuid ei ole. muudatus äh, üheksa. raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu, vastuhääli ei ole. siiski üks vastuhääl, erapooletud kümme, raportöör toetab. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletuid ei ole. vastu võetud, muudatus üksteist. siin on mõningad täpsustused kahes osa, esimene osa, seda äh, raportöör toetab jah, me hääletame seda kahes osas, esimene osa ja raportöör toetab, kes on poolt? vastu? erapooletud? erapooletuid ei ole. teine osa nüüd, see algab sõnadega points out. raportöör ei toeta seda osa, kes on poolt? Äh, hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? teine osa on vastu võetud seitsmeteistkümne poolthäälega neljateistkümne vastu. nüüd kaksteist hääletame jällegi kahes osas. nii, kolmandat osa ei ole, kahes osas ja esimene osa. raportöör toetab, kes on poolt? Te olete ühel meelel. kas keegi on vastu? erapooletuid ka ei ole nüüd teine osa raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? kuus vastuhäält, erapooletud. teine osa on samuti vastu võetud. muudatus kolmteist, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält kas erapooletuid ka on? ei ole. neliteist, raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletuid ei ole, ei ole. viisteist, raportöör toetab, kes on poolt? näib, et tulemus on üksmeelne, kes on vastu? keegi pole vastu, erapooletuid ka pole. muudatus kuusteist, raportöör toetab. kes on vastu? kolm vastuhäält, erapooletud? Neid ei ole. seitseteist, siin on meil suuline muudatusettepanek, täpsustus raportöörilt ja annan raportöörile sõna raportööri pole kohal. hästi. Te teate, milles selle muudatuse sisu seisneb, nii et, et arvestades siis seda suulist muudatusettepanekut ka raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kolm, neli vastuhäält, erapooletuid on. muudatus on vastu võetud, muudatus üks üks on juba kaetud, samuti muudatus kaks, muudatus kolm nüüd. raportöör toetab, kes on poolt? kes on vastu? kolm vastuhäält, kes on erapooletud? erapooletuid ei ole, see on siis vastu võetud. muudatus neli, raportöör toetab, kes on poolt? jah, ühehäälselt poolt tundub. kas keegi on vastu? ei näe, erapooletuid ka pole. muudatus viis on juba kaetud, niisiis meil on nüüd vaja hääletada kogu teksti muudetud kujul ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud raport muudetud kujul on vastu võetud kakskümmend üheksa poolthäält, kolme vastuhääle vastu ja erapooletuid ei ole. nii, nüüd äh, on see hääletuste osa läbi ja annan sõna Gerard Depreele nimelt äh, meie komisjoni otsus äh, seitsme ülekande osas äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarves äh, kolmas jagu. pööraksin teie tähelepanu, et kolmekümnes on eriti oluline ja puudutab Lõuna-Sudaani. härra raportöör, teil on nüüd sõna. suur tänu, härra esimees. asi on üsna lihtne kaksteist, kolmteist, neliteist, viisteist, kuusteist ja seitseteist, mille osas me hääletame, nende osas on vaja hääletada. kui me ei hääleta, siis kõik need otsused, mis me praegu võtsime vastu, ei ole operatiivsed. seega me peame toetama need olulised ülekanded eelarvest, et need kõik asjad, mis me vastu võtsime, oleksid võimalik, oleks need võimalik ka ellu viia. kui kellelgi midagi selle vastu ei ole, hääletame plokis, sellepärast et kõik järgib sama loogikat ja pärast seda sekkub härra esimees. kuus muudatusettepanekut, kuus ülekannet ja muudatusettepanekut on tulemuseks nendele hääletustele, mis me just praegu läbi viisime ja seega ma panen plokis hääletusele need kuus muudatusettepanekut poolt. aitäh, vastu. kolm häält vastu. erapooletuid on kaks ja annan nüüd uuesti härra Depreele sõna kolmekümnendast muudatusettepanekusest rääkimaks. jah, te juba juhatasite selle asja sisse, asi on kiireloomuline. nimelt eh, me nõuame, et kakskümmend miljonit eurot eh, kantakse üle ja võetaks maksekohustus reservfondist eh, kiirabilise humanitaarabi andmiseks, humanitaarabi edastamiseks ja katastroofi tagajärgede leevendamiseks see raha läheb Lõuna-Sudaani konflikti ohvritele, nad leiavad ennast täna väga raskes olukorras, väga palju nende seast on lapsed. komisjon on palunud selle taotluse esitada, esitas selle juba augustikuus, aga vastavalt parlamendi ja komisjoni vahelisele kokkuleppele ei olnud meil võimalik augustis seda otsust otsustada, nii et tegemist on äärmiselt kiireloomulise asjaga, palun äh, kiitkem heaks. kas keegi soovib veel sõna selle muudatusettepaneku osas? nii, härra Tüpre teeb siis ettepaneku, et me hääletaksime poolt ja rõhutab, et asi on kiireloomuline. hääletusele poolt. tundub, et kõik äh, tõstsid käe. vastu ei ole keegi, erapooletuid ka ei ole ja seega on äh, hääletuste osa läbi. ma Ja puudutasid need kõik siis äh, globaliseerimisega kohanemise fondi. nüüd aga Euroopa Liidu kaks tuhat viisteist aasta üldeelarve peaaegu on kukkunud muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, loodetavasti esi-, äh, saadab meid edu täna keskpäeval on see tähtaeg ja annaksin nüüd sõna üldraportöörile proua Kardia Zabal-Rubialile, kes äh, annab siis ülevaate juba seni laekunud muudatusettepanekutest ja sellest, mida arvavad teised komisjonid ja sõna saavad siis ka kõik teised. aga üldraportöör, äh, palun siis kõigepealt. suur tänu, härra esimees nagu te ka ütlesite, on jõudnud minuni siis esimene pakk muudatusettepanekuid, täna kukub tähtaeg ja äh, on esitatud siis fraktsioonide poolt muudatusettepanekud vastavalt nende äh, prioriteetidele, äh, kaheksasada üheksakümmend muudatusettepanekut, kolmsada viiskümmend viis, kolmsada viiskümmend nendest on siis eh, saadikute poolt üks ja ülejäänud fraktsioonide poolt ja see tähendab, et neid muudatusettepanekuid on üsna palju, aga see on võib-olla natukene petlik ja sellepärast, et kui me vaatame, võtame need kokku teiste eelarveprotsessidega, siis eh, on see arv täitsa normaalne. nimelt eh, ühe seadusandliku mandaadi lõpus jäävad mõned asjad üle ja uued võtavad üle ja nii edasi nii et meil on teatuid organisatoorseid probleeme olnud selles küsimuses ja seega tundub, et neid praegu, et on väga palju, aga on täiesti normaalne, et fraktsioonidel on raske esitada neid muudatusettepanekuid kohe mandaadi alguses. aga ma võtaksin siis lühidalt nüüd kokku kategooriate kaupa. kõigepealt ähm, rubriik üks A, majanduskasv Äh, selles osas on alati esitatud väga palju ettepanekuid, äh, seekord ka äh, vist peaaegu kuussada üheksakümmend kaks, enamus nendest muudatusettepanekutest on suunatud komisjoni esialgsete arvude taastamisele, ehk teisisõnu tahetakse vähendada neid kärpeid, mille on teinud nõukogu nii maksekohustuste kui ka eraldiste puhul. nii et selles küsimuses need äh, ettepanekud, mis lähevad, äh, mis on kõrgemad kui komisjoni ettepanekud, äh, on VKE-sid ja Erasmust ja Sotsiaalfondi puudutavad. ning kolm pangandusjärelevalveasutust, neile näeme ka ette suurema eelarve. Need on need sektorid, mille puhul on väga palju pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi algatatud kui me nüüd vaatame kõiki muudatusettepanekuid, ähm, mis näeb ette suuremaid summasid kui komisjoni ettepanek, äh, siis me näeme, et ähm, kuuskümmend kaks kuni kuuskümmend kolm miljonit äh, eurot ähm, oleme me siis äh, taotlenud rohkem raha kui komisjon oma esimeses ettepanekus rubriik üks B ühtekuuluvuspoliitika kolmkümmend kolm muudatusettepanekut on esitatud ja enamus nendest äh, tahab siis nagu ka teiste puhul äh, säilitada komisjoni arved. mõned muudatusettepanekud näevad ette maksete tõstmise, sest et see on valdkond, kus on kõige rohkem meil olnud maksukohustuste täitmisega probleeme ja eesmärgiks on siis lõpule viia need programmid, mis käivitati veel eelmise eelarveperioodi jooksul ja siis on üks muudatusettepanek, mis puudutab äh, vähem soodustat-, soodustatud fondi äh, vahendeid, see on äh, väga oluline teema ja siin on nähtud et-, on esitatud taotlus kahekümne kahe miljoni euro juure, ulatuses tõsta seda eelarvet. ka siin on mõned pilootprojektid äh, Ehm, üheksa miljoni ulatuses kulukohustuste osas. nüüd eh, teistes eh, rubriikides on olnud vähem muudatusettepanekuid ja enamus nendest eh, taastab komisjoni ettepanekud. kolm muudatusettepanekut on väga olulised majanduse kontekstis kakssada viiskümmend miljonit on tehtud taotlus suhkru ja suhkrutööstuse toetamise eelarvereale ja Ehm, kolm miljardit eh, sada miljonit on eh, ja see tuleb keskkonnakomisjonist eh, ja see on äärmiselt ambitsioonikas taotlus. see kolm miljardit on siis ehm, vajalik otsetoetuste süsteemi muutuse tagajärgede leevendamiseks Ehm, nii et nagu öeldud, enamus muudatusettepanekuid taastab komisjoni ettepaneku. Äh, aga näiteks äh, puudutab see selliseid programme nagu äh, Euroopa kultuuriprogrammid, aga ka narkokaubanduse vastased võitlused, aga ka ametid nagu Frontex ja teised. nüüd ette on nähtud äh, Frontexi eelarve tõstmine kahekümne miljoni ulatuses äh, ja ette nähtud ka reserv, kui on vaja kiireloomulisteks tegevusteks vahendeid, et mida oleks võimalik siis mobiliseerida nii kiiresti kui võimalik. Äh, kuid see eeldab muidugi äh, parlamendi ja nõukogu kokkulepet, ei ole vaja sellistel juhtudel oodata ka paranduseelarvet, sest see võtab väga palju aega. nüüd ähm, neljas jagu öö, siin on esitatud äh, sada nelikümmend seitse muudatuseelarvet. Need näevad ette äh, kol-, äh, kolmesaja üheksakümne kahe miljoni euro suuruse eelarve tõstmise ja siit on, siin on üle mindud marginaalidest ja kui me tõesti kõik selle heaks kiidame, siis tuleb kasutada paindlikkuse eleme-, instrumenti sellepärast et viiekümne miljoni ulatuses on siis vahendeid puudu. komisjonide prioriteedid on põhimõtteliselt sama, nagu nad alati on olnud, humanitaarabi, abi Palestiinale, idanaabrite ja lõunanaabrite toetamine ja siis on esitatud muudatusettepanekuid ähm, ka viiendasse jakku äh, kakskümmend kaks ja nõukogu kärpeid on siin siis üritatud ähm, taastada. see puudutab ameteid, äh, aga ma võtaksin selle asja kokku. nõukogu äh, vähendas äh, viieteistkümne ameti eelarvet, erialakomisjonid kaheksa ameti puhul Äh, taastasid komisjoni ettepaneku ja kuue ameti puhul läheb parlamendi ettepanek kaugemale komisjoni ettepanekust ehk see on rohkem raha. Äh, osade ametkondade puhul on tehtud ettepanek eelarvet suurendada, teiste puhul vaadata üle tegevusstruktuur, nagu te teate komisjon on seadnud kaks eesmärki, viis protsenti kokku hoida personali puhul ja mm, viie aasta jooksul äh, siis on ette nähtud üsna suured kokkuhoiud ja ette on nähtud äh, koondada selline ametnike äh, kogu või reserv selleks, et see viis protsenti kokkuhoidu saavutada. parlamendi ettepanekud äh, Ehm, aga eh, lähevad vastu sellele nii-öelda ametnike kogu loomisele, millega siis hoitakse kokku lisa viis protsenti veel võrreldes selle juba niikuinii kokkulepet viie protsendiga. kui me vaatame juba seda esimest viieprotsendilist kärbet ja teeb eh, asjad raskeks ametitele ja kui veel viis protsenti sealt kokku peaks hoitama, siis ehm, on nende töö väga-väga keeruline juba nii palju siis kokkuvõtteks sellest, mida meie komisjon on välja pakkunud, mida arvate teie, mida arvavad meie fraktsioonid. ma tean, et tähtaeg on kohe kukkumas, aga ma tahaksin teada, millised on fraktsioonide prioriteedid. nii, mis puudutab maksukohustus, kulukohustusi, siis loomulikult meie prioriteetidest peavad need sõltuma me peame neid prioriteete hakkama nüüd rahastama selleks, et ähm, loomulikult ka seni maksmata arved makstakse nii kiiresti kui võimalik välja, et me ei oleks jällegi selles samas lõkus, lõksus, nagu me oleme olnud aastaid, et maksed viibivad ja viibivad. suur tänu, proua pearaportöör, ütleb härra esimees. nüüd äh, fraktsioonide koordinaatorid, härra Fernandes aitäh, esimees. praegusel hetkel äh, oleme me arutamas seda ettepanekut, kuidas neid muudatusettepanekuid ja on ilmselge, et mis puudutab neid prioriteetseid eelarveridasid, äh, milles me oleme kokkuleppele juba saanud ja mida me kaitseme, näiteks selles, äh, nendes rubriikides, mis on olulised, näiteks majanduskasv ja töökohtade kasv me tahaksime, et nendes prioriteetsetes valdkondades oleksid lahendused leid-, seotud. me kõik peame võitlema selle eest, et lahendada need probleemid või siis vähendada seda kahju vähendamist nii palju kui võimalik kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, aga mis puudutab kulukohustusi, siis ei tohiks unustada seda, et kahe tuhande neljateistkümnendaks, kahe tuhande, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend vastu võetud mitmeaastane e, eelarveraamistik on palju väiksem kui see, mis me alguses tahtsime. parlament tahtis siin paindlikkust e, instrumenti kasutada ja ei ole juhuslik, et parlament tegi eh, ettepaneku mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamiseks. komisjon peaks oma ettepanekuga välja tulema kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal siis, et parlamendi nõudele vastu tulla. meil on vaja usaldusväärset eelarvet ja me peame kinni pidama seadustest, me ei saa mitte kuidagi neid äh, maksete probleeme kõrvale jätta või kahe silma vahele jätta. seega on vajalik, äh, et äh, need proomid, probleemid oleksid lahendatud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarves. on vastuvõetamatu, et Euroopa ähm, fondid Äh, ei saa toetada kõige vähem äh, haavatavaid äh, isikute rühmi, meil on vaja võidelda koolide toimimise eest ja nii edasi, me kõik ju toetame selliseid sotsiaalsete probleemide lahendamiseks mõeldud vahendeid. Euroopa Liit peab näitama välja ka, et nad on väljaspool Euroopa Liitu solidaarsed, seega neljandas rubriigis tuleb ette näha naabruspoliitika jaoks ette nähtud vahendid, vahendid, need tuleb tagada, humanitaarabi, vahendid, minu arvates me oleme kõik selles osas üksmeelel siin eelarvekomisjonis, aitäh! Uh, aitäh, tahaksin toetada eelkõnelejat selles osas, mis puudutab humanitaarabi, ma leian, et et äh, Androm um, organisatsioon ähm, on praegu väga raskes osas, ma kohtusin nende esindajatega eile ja nad ootavad, et kümme miljonit oleks neile makstud, nad, see pidi olema makstud juba eelmisel kuul. mõistagi see paneb neid väga raskesse olukorda sest sellel on väga raske mõju kõikidele nendele teenustele, mis nad tahavad öö, äh, osutada, nii et ma leian, et me peaksime jõudma mingisuguse seisukohani et me saaksime need maksed makstud, makstud, mida peab tegema, eriti just selles osas, mis on prioriteetseks seatud. me peame prioriteediks äh, seadma need isikud, kes kõige rohkem abi vajavad. Äh, humanitaarhädaolukorras äh, tuleb tõesti see prioriteediks seada, aitäh. Merci, la parole est à monsieur Zani. härra Zani, palun aitäh, esimees meie oleme tõesti nõus äh, sellega, et tuleb äh, võtta ennast kokku selleks, et lahendada see väga raske probleem, mis on seotud meie kulukohustustega, maksetega. ma näen, et komisjon on pannud paika oma prioriteedid, meil on eelarved, me oleme pannud paika assigneeringud ja selle assigneeringu sees me peame otsustama, kust võtta need ressursid ja kuidas asetada need siis nendele prioriteetidele, konkreetsetele eelarveridadele, mida uus Euroopa Komisjon Junckeri äh, sõnade kaudu on endale prioriteediks seadnud, seega töökohtade suurendamine, tööhõive suurendame, majanduskasvule suunatud äh, tegevus ning äh, kolmandas rubriigis äh, rändega seotud küsimused. meie oleme tulnud välja teatud e, muudatusettepanekuga selleks, et parandada Frontexi toimimist, selleks, et rändega seotud probleemid oleksid Euroopa tasandil lahendatud ja et kogu Euroopa võtaks enda kanda seotud probleemid, probleemid. viiendas rubriigis me paluksime, et komisjon teeks jõupingutusi selleks, selleks, et oleks võimalik panna ähm, siis täheldada, millised äh, kulukohustused ei ole prioriteetsed, meie arvates selles rubriigis oleks võimalik äh, kärpeid äh, teha selleks, et ressursid oleksid kantud üle nendesse rubriikidesse, kus on prioriteetsed eesmärgid paika pandud. suur tänu, härra Dupree. jah, aitäh, härra esimees meie fraktsioon ei ole veel neid arutelusid lõpetanud, kuid ma võin anda juba aimu nendest asjadest, mille osas me oleme saavutanud konsensuse. kõigepealt meie seisukoht on, et äh, eelarve kaks tuhat viisteist kui ka kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve täitmisel peame me väga äh, palju jõupingutusi tegema just nimelt äh, maksete osas. praegune olukord on äh, murettekitav ja muutub väljakannatamatuks, äh, kui see töö jätkub samamoodi nõukogus nagu praegu, nii et me tahaksime pöörata tähelepanu just nimelt maksetele ja tahaksime siis eelarve osa juures tulla tagasi nende arvude juurde, mille pakkus välja Euroopa Komisjon. nii et taastada nende esialgse eelarve ettepaneku, mis, mis puudutavad siis erinevaid valdkondi ja erinevaid eelarveridasid nüüd äh, arutelud äh, maksukohustuste, kulukohustuste osas ei ole veel lõppenud, meie fraktsioonis on, on meil neid ja ütlen selle maha, sest see on nii, kes arvavad, et äh, maksete probleemi lahendamine oleks vastutustundetu kulukohustusi juurde nõudes ja mm, see ainult äh, tõstab äh, seda probleemi, mille, mille ees me oleme praegu ja, ja mis on tekkinud juba tänaseks. me ei ole veel otsustanud äh, neid määrasid, millele me seame oma kulukohustuste määra aastaks kaks tuhat viisteist eelarves, rääkimised käivad selles osas. nüüd aga, mis puudutab meie prioriteete arvestades muidugi eelarve mm, marginaale kahe tuhande neljateistkümnendat eelarvet, aasta eelarvet arvestades, me arvame, et mm, tuleb teha suuri jõupingutusi, arvestades Ida-Euroopas toimuvat ja täpsemalt siis Ukrainas toimuvat, meil on selles osas eriline vastutus kanda, me ei tohi lubada seda, et see riik, kus praegu käib sõda, satub äh, majanduskriisi, millest ta ei saa äh, tulla välja. nii et äh, humanitaarabi ja erakorraline abi tuleks sinna suunata ja suunata neid vahendeid ka Lähis-Itta ja Vahemere lõunakaldal toimuvat arvestades. nüüd meie prioriteediks on programmid ka, mille eesmärgiks on aidata VKE-del moderniseeruda ja väga oluline on meie jaoks ka eh, see niinimetatud digitaliseerumise protsess ehk teisisõnu eh, digitaalmajandus on meie jaoks üks prioriteetidest, nii palju siis laias laastus eh, meie eesmärkidest ja meie mõtetest seoses eelarvega tänaseks hetkeks, suur tänu. suur tänu, härra Kolmel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal vielen Dank an die äh, Frau Berichterstatterin. Aitäh. Ma tahaksin tänada raportööri, ma äh, lugesin äh, seda, et ta ei ole äh, ennast lasknud heidutada peaaegu sellest tuhandest äh, muudatusettepanekust, mis on temani jõudnud, ta on tõesti teinud väga head tööd me oleme seda eelarvet arutanud sel nädalal ning ma võin ütelda, et me lükkame selle eelarve tagasi, sest äh, see eelarve on selline, et me ei suuda näha seda, et siin on väga suur lõhe maksete ja kulukohustuste vahel ja seda probleemi ei ole õigesti ära lahendatud ma ei hakka siin üksikasjadesse laskuma, kuid äh, me näeme, et siin on väga palju probleeme. ja meie arvates on siin ka juriidilise probleemiga tegemist, sellepärast et äh, need mittekaetud äh, maksed vastavalt viimasele aruandele või analüüsile võib ohtu seada Euroopa Liidu kohustused ja ka ohtu seada aluslepingutest kinnipidamise. seetõttu oleme me fraktsioonina tulnud välja mitmete muudatusettepanekutega, sest me leiame, et ähm, ähm meil on võimalik raha säästa teatud äh, eelarveridade juures ja seda raha saab kusagil mujal paremini ära kasutada, näiteks tööhõive kasvatamine, majanduskasvu toetamine ja edasi, see on täiesti võimalik ja teised kolleegid on enne mind juba seda maininud. meie tahaksime, et meil oleks ähm, äh, rohkem neid prioriteetseid valdkondi toetatud, seega oleme välja tulnud muudatusettepanekutega umbes äh, kaheksakümmend miljonit euro ulatuses, mida on võimalik säästa selleks, et äh, reserve mitte kasutada. kõneleja, suur tänu, härra esimees. Need arutelud äh, on küll väga huvitavad, aga Euroopa Parlamendil äh, meil ei ole võimalust mõjutada praegu Euroopa Liidu sissetulekuid ja seega peame laveerima muude vahenditega ja panema paika prioriteedid. kolm selgelt prioriteeti on kõigepealt humanitaarprobleemid ja solidaarsus, temaatika nii Euroopa Liidu siseselt kui ka välissuunas, teiseks prioriteediks muidugi töökohtade loomine ja majanduskasv ja need on omavahel seotud ja olles ise ühe piirkonna esindaja, omavalitsuse esindaja, ei saa ma lugu muidugi unustada ka struktuurifonde Äh, need on äh, täna kindlasti äärmiselt olulised ja tuleb leida ka selle maksete viibima jäämise probleemile lahendus. Äh, makseeraldiste küsimus on kindlasti meie esimene prioriteet ja me peame selles osas üheskoos midagi tegema, et probleem lahendada kuid tuleb leida uusi vahendeid, kui Euroopa Liit tahab mängida majanduskasvu ja töökohtade loomisel oma täisväärtuslikku rolli, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tšešovski. aitäh. aitäh, esimees. mul on väga hea meel, et te minu nime õigesti välja ütlesite. tahaksin tänada ka proua raportööri suurepärase töö eest äh, Ehm, mida ta on teinud eelarve osas. mina ise raportöörina libekomisjonis ehm, olen täiesti teadlik sellest, kui raske töö on, ehm, mida te teinud olete. eelarvega seotud töö on alati äärmiselt raske, seetõttu minu lugupidamine talle. minu seisukohast vaadates on äärmiselt oluline, et Euroopa Liit ei jääks võlgu me peame olema vastutustundlikud ja olema ettevaatlikud, me peame ette nägema kõike. aga teisest küljest vastavalt äh, paljudele uurimistöödele on väga paljud Euroopa Liidu kodanikud ja eriti just idaosas asuvad äh, partnerid äh, kardavad oma tuleviku pärast ja julgeoleku pärast. ning vastan eelkõnelejatele julgeolek, rändeküsimused, need on teemad, mille puhul ei tohiks raha kokku hoida, me peame jääma vastutustundlikuks. mis puudutab eh, siis eh, seda, et eh, raport, et ma olen raportöör eelarve kontrolli komisjonis, siis pean ütlema, et ma uurin väga hoolikalt erinevaid programme, analüüsin neid ja saan ütelda, et raha saab kokku hoida, mitte humanitaarabi pealt, aga on olemas eelnevaid programme, mille puhul on väga palju raha raisatud. on organiseeritud erinevaid erinevaid konverentse lihtsalt konverentside endi pärast, on erinevaid projekte, eh, mida ei ole valitud mitte sellepärast, et nad on olnud parimad projektid, vaid eh, selleks, et eh, tagada seda, et kõikidele liikmesriikidel oleks üks projekt minu tuleviku töös kindlasti komisjonis hakkan mina võitlema sellisel viisil raha raiskamise vastu aitäh, äh, raportöör, soovin teile edu. suur tänu, härra Olbrit. jah, suur tänu, härra esimees. ma arvan, et ähm, meie arutelu eelarve üle on Euroopa tasandil ilmselt natukene erinev äh, sellest, milline on eelarvealasene arutelu siseriiklikul tasandil või omavalitsuse tasandil, sest et me räägime alati programmidest, mida me peaksime tegema, kas meil on rahasid selleks, mis on meie prioriteedid, kas me peaksime prioriteete muutma vastavalt vahenditele, mis meil on või kui palju meil vaja on vahendeid, et ähm, eelmärg, eesmärgid täita, niimoodi tavaliselt arvutatakse järgnevate aastate eelarvet. meie aga siin oleme hoopis teistsuguses olukorras meie peame nimelt rääkima programmist, eelarveprogrammist, aga me tegelikult ei tea, kui suur on see niinimetatud võlg, võlg, mida ei ole olemas, kujuneb. sest et äh, auk eelarves kahe tuhande neljateistkümnenda äh, aasta eelarve lõpus annab võimaluse teha prognoose, et ainult äh, rubriigis üks B, ainuüksi äh, rubriigis üks B on kümme miljardit seega need äh, taotlused, mis on Brüsselile esitatud, ootavad äh, nüüd väljamaksmist ja seda kümne miljardi ulatuses. nüüd meil on veel kolm kuud aasta lõpuni ja oleks väga huvitav, milliseks see auk kujuneb aasta lõpuks, võib teha prognoose äh, praeguse põhjal, nii et meie arutelu programmi üle on tegelikult natukene moonutatud, sest me ei tea, kui palju me peame vanu asju veel välja maksma ja me ei tohiks unustada, et aastal kaks tuhat viisteist on viimane aasta, kus kehtib N pluss kaks äh, põhimõte. nii et äh, äh, see on viimane aasta, kus makstakse välja asju eelarveperioodist kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist. see on ilmselge asi on aga selles, et meie eelarve kaks tuhat viisteist vastavalt nendele lagedele, mis on seatud, eh, laed ju määravad selle eelarve, ei lahenda probleemi. me peaksime olema sellest teadlikud, sest et kui me räägime aastast kaks tuhat viisteist, peab mõistma seda, et see probleem ei lahenda, et auk eelarvesse jääb, üsna suur haigutav auk. ja nüüd otsekoheselt välja eh, öeldes, me üritame seda süsteemi lappida, aga lappimise asemel tuleks süsteemi muuta üks elementidest äh, on muidugi see, et erinevad äh, poliitilised jõud näevad ette erinevaid lahendusi, aga üks lahendus oleks see, et äh, miks et miks on nii, et raha tuleb Brüsselisse netosissemaksjatelt ja läheb sinna tagasi. võib-olla me peaksime lihtsalt nende kulukohustuste väljamaksmise asemel andma raha tagasi liikmesriikidesse jah, me üritame anda endast kogu aeg parimat, üritame kogu aeg lappida seda süsteemi ja, ja tänu meie raportöörile selle eest, aga kui me ei tea tegelikult, milline on see auk seal eelarves, on seda väga-väga raske teha. suur tänu äh,, härra Ali. aitäh. ma tahaksin õnnitleda pearaportööri ma tean, kui keeruline see protsess on olnud. probleem, mis meie ees seisab paraku, on järgnev. et kordub igal eelarveaastal täpselt samamoodi. ja me ei näe siin poliitika tegemises mitte mingisuguseid muutusi. kui hakatakse eelarvet koostama Euroopa Komisjonis, ei hakata eelarvet ümber struktureerima, selleks et äh, kulukohustusi välja maksta, äh, siis neid, et maksta välja need kohustused, mis äh, komisjon on võtnud liikmesriikide ees. ja see viibki selleni, et me jääme liikmesriikides defitsiiti. kuulamiste ajal peaksime me tagama seda, et komisjon läheb meiega dialoogi ning võtaks vastu sellise eelarve, mis oleks heaks, saaks heakskiidu ka Euroopa Parlamendis. mulle tundub, et see komisjon ei võta arvesse seda, mis liikmesriikides kohapeal toimub, võetakse tundub, et mitte keegi ei maksa neid äh, kulukohustusi lõpuks kinni ja lõpuks äh, on meil äh, liikmesriikides kolmeprotsendiline piirang, kohustus defitsiiti hoida, aga samal ajal komisjon oma lubadustest ja oma kulukohustustest kinni ei pea ja makseid ei tee. härra esimees, kui meie läheme dialoogi liikmesriikide eelarvekomisjonidega, siis me võiksime saada sealt kohapealset otseinformatsiooni ja siis me saaksime olla paindlikumad. ja see oleks väga suureks abiks nii Euroopa Parlamendile kui ka meie eelarvekomisjonile ja see lihtsustaks kindlasti suhtlust Euroopa Komisjoniga me ei peaks kuulama ära mitte ainult siis Euroopa Komisjoni ametnike seisukohta, vaid ka teiste omasid. aitäh, niisiis. raportöör on meid natukene äh, lohutanud ja ma arvan, et ka need sõnavõtud, äh, mida te kuulsite, viitasid sellele, millised muudatusettepanekud on olulised, tuleb teatud muudatusettepanekuid teistele eelistada Eh, suur aitäh kõigile sõnavõtjatele. Eh, me üritame siis leida need kriteeriumid, mille alusel eh, täpsustada, kas raportöör soovib sõna võtta. jah, aitäh. kõigepealt tahaksin tänada kõiki kolleege, kes just sõna võtsid. ma arvan, et põhimõtteliselt äh, peame praegu pöörama tõesti äh, tähelepanu äh, nendele kohustustele, mis me oleme võtnud. eelkõnelejad ütlesid, et me peame selles küsimuses saavutama mingi kokkuleppe, me peame hoolitsema selle eest, et me suudame tõesti oma prioriteete ellu rakendada Äh, probleem, mis meil siin parlamendis on ja mitte ainult parlamendis, vaid probleem nõukoguga puudutab samuti makseid ning äh, nagu me juba kuulsime, äh, on väga suur lõhe siis kulukohustuste ja maksekohustuste assigneeringute vahel ja vahendid meil selle lõhe ületamiseks on väga piiratud me saame küll äh, kasutada jah, teatud marginaale, selleks on, seal on meil neli miljardit eurot, aga meil on vaja kakskümmend kolm miljardit. Äh, sest et need maksmata arved kahe tuhande kolmeteistkümnendast, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ulatuvad äh, sellise summani nagu kakskümmend kolm miljardit ning äh, meil on samuti finantsraamistik ning justkui peaks kõik katma, see finantsraamistik tuleb samuti läbi vaadata, see peab olema meie komisjoni prioriteet. Äh, eks me tegeleme sellega natukene hiljem, aga see on see eesmärk, mis meil silmapiiril on. tulles nüüd jällegi äh, finantsraamistiku juurde, mida me siin saame ette võtta? me kas kärbime siis oma lubadusi või üritame neid täita ja kui me hakkame siin tegema kärpeid, eh, siis tekib küsimus, kust kärpida, sest maksjateks meil ju raha ei ole. nii et, et ükskõik millise lahenduse me ka ei vali, tegelikult eh, kõigil lahendustel on oma eh, negatiivsed küljed, me rääkisime siin SKT-st, aga kuidas oleks uute vahenditega Äh, sest kui me ei leia uusi vahendeid, siis me peame kärpima, sest kust me selle kakskümmend kolm miljardit välja võtame, regionaalpoliitika, põllumajandus, väga kerge on öelda, et äh, kärbige seal valdkonnas kulutusi ja kuidas me seda teeme? Äh, viissada miljonit võtta ära põllumajanduselt me peame sadu miljoneid eurosid peaaegu kõigist valdkondadest kärpima ja süüdi on tegelikult siin ka nõukogu suhtumine niisiis me peame jääma oma lubaduste juurde, me ei tohi taganeda ja me peame hoolitsema selle eest, et meil oleks raha ka nende lubaduste katmiseks. jah. ja mõni ja võib-olla jah, mõnikord ei lähe makseteks vaja nii palju raha, sest et eh, kogu seda raha ei kulutata ära, aga meil peab siiski olema mingi, mingi varu, et. niisiis. kui me peame tegema kärpeid Äh, siis me peame otsustama, kes selle läbi kannatab. Äh, kuidas me selle lõhe ületame? Äh, regionaalpoliitika, teadusuuringud, arengustegevus, ükskõik, kus me kärbseid tee-, kärpeid teeme, kellelegi see ei meeldiks. nii et, et rääkigem nüüd juba konkreetsetest asjadest üldiselt on jah kerge rääkida, asi läheb keeruliseks, kui räägime, jah, nagu ikka ütleb esimees, on probleemid üksikasjades niisiis, meil on võimalus tulla selle teema ja nende muudatuste juurde tagasi ja üritada siis kompromissi leia, sellist vastutustundlikku kompromissi leida e, siin eelarvekomisjonis e, me oleme juba tunnistanud, et me peame väga paljudest asjadest loobuma eelarvekomisjon peab arvestama tegelikkusega ning poliitikas äh, tihtipeale ei ole reaalsus väga populaarne. niisiis, äh, ma loodan teie kõigi peale, et te tõesti aitaksite äh, meil asju inimestele hästi seletada. niisiis, jah, meil on see probleem nende täitmata kulukohustustega Äh, sellepärast, et jah, siin teatud õigustus sellise olukorra tekkeks on, sest sel hetkel, kui äh, võetakse kulutus ja sel hetkel, kui tuleb selle, äh, võetakse kohustus ja kui selle kohustuse katteks tuleb raha välja käia, see periood on tihtipeale üks-kaks aastat. aga poliitilistes aruteludes on väga lihtne äh, öelda, no me võtame siis veel mõned täiendavad kohustused, äh, mitmeaastane finantsraamistik perioodiks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on veelgi suurendanud siis seda lõhet äh, kulukohustuste ja maksekohustuste vahel ja niisiis, meil on tõsine probleem, meil üha enam on arveid, mis on maksmata Ehm, ning äh, see on, see probleem oli meil juba eelmisel aastal, selle aasta lõpus tekib meil sama probleem. Äh, sellel teemal äh, meil toimub siis riigi rahanduse kõrgetasemelise töörühma kohtumine kahekümne neljandal septembril, seal on kohal ka komisjoni ja nõukogu esindajad ning loomulikult me tõstatame seal selle teema. aga kui ma tuginen siin Äh, mõnedele siinsetele sõnavõttudele siis asi ei ole äh, päris lihtne, mõned riigid esindavad, esitavad omad arved äh, väga hilja mõned viivitavad arvete esitamisega novembri detsembrini arvestades siis neid maksetähtaegu mida finantsmäärus lubab Eh, niisiis eh, kõik see eh, nõuab, et meie uuriksime olukorda veel täiendavalt, et me tõesti teaksime, millest me räägime ja võib-olla peaks vaatama ka, mis toimub komisjonis, mis toimub teadlatus liikmesriikides, et meil oleks tõesti selge ülevaade tegelikkusest, kui, milline on see olukord nende maksmata arvetega, et tihtipeale, kui räägitakse täitmata kulukohustusest, öeldakse, et noh, tegelikult ei olegi ju mingit probleemi ja lahendust on väga lihtne leida. niisiis, e, ma ei tea, nii palju siis arvetest, aga ma ei tea, kas äh, tulevikus on üldse võimalik äh, vältida sellist äh, lõhe tekkimist kulukohustuste ja maksekohustuste vahel, ma ei tea, kas see on reaalne üleüldse, aga võib-olla peaks üritama selles suunas töötada ning mis puudutab prioriteete, siis ma tõesti loodan, et meil õnnestub siin mingi hierarhia paika panna ja ma arvan, et Äh, kui meil toimuvad kohtumised kahekümne üheksandal, kolmekümnendal septembril ja esimesel oktoobril, äh, siis äh, vaatame need muudatusettepanekud uuesti läbi ja mm, niisiis tuleme siis selle teema juurde tagasi peatselt ning enne kui alustame seda ajurünnakut, mm, peame vaatama läbi veel ka mõned teised raportid. kõigepealt eh, globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutusele võtmine. Eh, kõigepealt annaksin sõna Patricia Šulinile, kes tutvustab siis oma raportit, mis käsitleb selle fondi kasutusele võtmist Comunidad Valenciana regioonis, tegemist on siis Hispaaniaga ja jutt käib äh, ühest miljo-, üle, ühest miljonist üheksateistkümnest tuhandest saja kaheksakümne neljast eurost. proua raportöör, teil on sõna. aitäh. tere kõigile, kes on veel saalis kohal. nagu esimees ütles, on Eh, Hispaania palunud abi globaliseerumisega kohanemise fondist selleks, et aidata reintegreerida neid töötajaid, kes siis metallisektorist Valenciana eh, regioonis eh, koondati ja nõutakse miljon üheksateist tuhat sada kaheksakümmend neli eurot. seda regiooni on globaliseerumine tõesti väga raskelt tabanud ja fondist on abi palutud ka varem Äh, aprilli lõpust detsembrini aastal kaks tuhat kolmteist, äh, siis äh, kuussada kolmkümmend kolm inimest saja neljakümne kahes ettevõttes jäid tööta. lisaks sellele kahe tuhande kaheksandast aastast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastaga kadus selles piirkonnas umbes tuhat viissada töökohta ning Äh, kõik see on tingitud majandus- ja äh, finantskriisist. Äh, need meetmed, mida kaasrahastatakse siis globaliseerumisega kohanemise fondist, hõlmavad kolmesadat töölist. Nende hulka kuulub siis personaliseeritud abi nendele koondatud töölistele, väljaõpe, nõustamine, ettevõtluskoolitus ja nõnda edasi. Hispaania võimud hakkasid neid meetmeid ellu rakendama kahe tuhande neljanda, teistkümnenda aasta kahekümnendal juunil, äh, selleks, et tõesti aidata neid äh, koondatud töötajaid, see on kümnes taotlus kahe tuhande neljateistkümnenda aasta Äh, raames ja kahekümne viiendal märtsil sellel aastal Hispaania selle taotluse esitas. Euroopa Komisjon äh, avaldas oma arvamuse kaheteistkümnendal augustil. see taotlus vastab äh, abi saamise kriteeriumitele globaliseerumisega kohanemise fondist. mina olen nõus komisjoni ettepanekuga eraldada rahalist toetust Hispaaniale, tuginedes siis sellele määrusele. samuti Eh, huvitavad mind teie kommentaarid ja ettepanekud ja ma teen endast parima, et need oma raportisse sisse panna, aitäh! aitäh raportöörile selle selgituse eest, kas keegi soovib sõna võtta? sõnasoovijaid ei ole. Eh, komisjon vaatab läbi muudatusettepanekud, kui neid on ja hääletame selle raporti üle kuuendal oktoobril kuuendal või seitsmendal oktoobril. ja nüüd annan sõna Paul Rüübichile, äh, kes tutvustab raportit, äh, see puudutab Genki regiooni nõudlust Belgias äh, ja, ja teda asendab härra Fernandes, jah? jah. see raport teeb ettepaneku, et viissada seitsekümmend tuhat üheksasada nelikümmend viis eurot eraldatakse Belgiale. taotlus esitati eh, siis kahekümne kolmandal detsembril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal eh, taotlus on äh, kooskõlas kõigi juriidiliste nõudmiste ja olemasolevate õigusaktidega, mis puudutavad globaliseerumisega kohanemise fondi kasutusele võtmist, nii et, et meil ei peaks mingeid probleeme tekkima. tööhõivekomisjon äh, kiitis selle juba heaks üheksandal septembril. esimesel oktoobril on siis see tähtaeg muudatuste esitamiseks ning eelarvekomisjon peaks selle vastu võtma siis kuuendal oktoobril, nii et, et see jõuaks ka oktoobrikuisele täiskogule. aitäh, härra Fernandes, kas keegi soovib veel sõna võtta? kas kellelgi on märkusi, tähelepanekuid ei ole? hästi, niisiis saame nüüd minna äh, järgmise arutelu äh, oma ajurünnaku juurde ja see toimub suletud uste taga. ning seetõttu eh, tahaksin paluda, et need, eh, kes ei ole komisjoni eh, kaastöölised, komisjoni liikmete kaastööd, lahkuksid. niisiis tänan, et nad olid täna hommikusel arutelul kohal